Il Presidente. Cesa. Buongiorno kolleeg ja e kolleegi. tere hommikust, kallid kolleegid. esimene päevakorrapunkt on proua Kinga Kaali raport, mis puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ja nüüd ma annangi sõna proua Kaalile neljaks minutiks sissejuhatuseks. ma tänan, proua härra eesistuja. kallid kolleegid. Lissaboni lepingu Eh, ellurakendama, annab meile terve rea pädevusi selles valdkonnas ja nüüd on meil nägemus tugevast Euroopast ning me asume seda nägemust ellu rakendama. tugev Euroopa, suurem solidaarsus põhiõiguste vallas samuti. ja meil on ka see eh, põhiõiguste alane iga-aastane aruanne, kus käsitletakse uusi Euroopa Euroopa institutsioonide volitusi ja pädevusi. raporti eesmärgiks on vastu võtta uus globaalne lähenemisviis põhiõiguste kaitsele. põhiõiguste kaitse on äh, jagunenud mitmesse, äh, mitme dokumendi alla, kõigepealt Lissaboni leping, põhiõiguste raamat, põhiõiguste raamat seda tuleb arvesse võtta siis, kui koostatakse uut seadusandlust ja seda ka liikmesmaades. samasugune oluline teema on ka äh, Euroopa Liidu inimõiguste harta, me oleme liitumas sellega. samamoodi äh, püüame jõuda põhiõiguste kaitse ühesuguseks kõikides riikidesse. meil on põhiõigustele keskenduvad komisjonid nii parlamendis, nõukogus kui komisjonis, erinevad ametid, me tahame tähelepanu pöörata sellele, et olemasolevate ametite ja organisatsioonide tööd tuleb tõhustada nii otsuse tege-, otsuste tegemisel, info kogumisel kui eh, nende elluviimisel ei tohi unustada muid õigusi. on oluline, et need organisatsioonid vaid ei aruta omavahel teemasid, vaid nad äh, te-, teevad tegelikku koostööd ja ka-, kasutavad seda tööd, mida teised teevad põhiõiguste vallas. otsuseid tuleb teha objektiivselt, faktidele toetudes. seetõttu oleme mõelnud seda, milliseid ootusi on, ähm, äh, meil on. võtame teadmiseks ka komisjoni teatise, kus on samasugused eesmärgid. nüüd lähtume sellest ja jõuame alati indiviidini ja lähtume indiviidist. see tähendab, et kodanikele tuleb anda õiget informatsiooni, et nad teaksid, millised õigused on neil olemas. ja parlamendi ülesanne on kaitsta põhiõigusi. parlamendi seisukoht on selline, et põhiõigused peavad olema mõistetavad ja eh, lihtsalt kasutatavad. kogu see struktuur on kasulik vaid siis, kui seda saab kasutada ja seega jõuame selle, e-, nii et jõuaksime selle eesmärgini, pea, peavad pingutama, peavad pingutama kõik äh, liikmesmaad, see suurendab Euroopa Liidu usutavust kodanike silmis. tuleb keskenduda asjale, asjadele, kus vajatakse kiiret tegutsemist, silmas pidades pikaajalisi eesmärke, nagu näiteks romide olukord, laste õigused, kui me mainime siin vaid mõningaid neist. ma usun, et homme heakskiidetavale raportile äh,, raportiga antakse komisjonile, nõukogule ja ametitele selge sõnum ja ka tegelikult Euroopa Kohtule selge sõnum, mille tulemusena süsteem muutub aina tõhusamaks, seetõttu palun teid toetada seda raportit homme, nii et Lissaboni lepingu kehtima hakkamisel saaksime tegutseda nende väärtuste kohaselt, aitäh! ma tänan raportööri, ma tervitan volinik Redingit ja annan talle kohe hea meelega sõna. president, tänane mõttevahetus, kus me käsitleme põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus on ülimalt tähtis arutelu. mitte ainult sellepärast, et see arutelu toimub kümme aastat pärast seda, kui kuulutati välja põhiõiguste harta. nimelt meil on harta tähtpäev selle kuu alguses. aga me esimest korda siin parlamendist arutame seda, mida proua raportöör eh, kutsub Lissaboni lepingu järgseks arhitektuuriks. tõepoolest, me eh, teeme uut algust põhiõiguste ja inimõiguste mõtestamisel Euroopa Liidus ning ma tänan raportööri ja libekomisjoni liikmeid väga kasuliku panuse eest sellesse mõttevahetusse. jah, nüüd on meil õiguslikult siduv harta, see on üks osa Euroopa Liidu primaarõigusest, nüüd esmasest õigusest, aga nüüd on vaja see harta praktikasse rakendada ja just sel põhjusel ongi komisjon oktoobrikuus vastu võtnud teatise, kus käsitleti harta äh, rakendamise strateegiat ning komisjoni jaoks on siin peamiseks eesmärgiks põhjalikult õh-, efektiivselt ellu viia need õigused, mis on hartas kirjas äh, kõigi Euroopa Liidus elavate inimeste nimel, kelle esindajaks teiegi olete. see harta peab olema meile kompassiks ja me peame head eeskuju näitama, eriti siis, kui me õigust loome. ning see puudutab nii meie sisemisi valmistustöid Euroopa Komisjonis, samuti vastuvõtmist nõukogus ja parlamendis ning siis juba uute eeskirjade ellurakendamist liikmesriikide tasandil. Euroopa Komisjon on süstemaatiliselt hinnanud põhiõiguste ellurakendamise põhiõiguste aspekti uutes õigusaktides. meil on selline kontrollnimekiri, mida kõik komisjoni üksused kasutavad uute õigusaktide hindamisel. ning mul on hea meel näha, et proua Kalli raport toetab sellist lähenemisviisi ning toob välja selle, kuivõrd tähtis on Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinni pidada harta sätestatust kogu õigusloome protsessi kestel. ei piisa sellest, kui esitatakse tekst, mis vastab põhiõiguste hartale, aga tähtis on, et kui seda teksti hakatakse hiljem muutma, ka siis tuleb äh, hartat järgida ning iga institutsioon peab sellepärast mõtlema selle peale, kuidas tagada, et tema muudatusettepanekud mõnda õigusakti ka kõigepealt korralikult läbi hinnataks nii et ma tervitan seda, et kutsutakse raportis üles paremat koostööd tegema institutsioonide vahel. pärast seda, kui õigust on hakatud kohaldama liikmesriikide tasandil, tuleb vaadata, kuidas põhiõiguste hartat kohaldatakse siis, kui liikmesriigid rakendavad Euroopa Liidu õigust. ning siin ma tahaksin üle korrata, et et ma ei kõhkle alustamast rikkumismenetlust iga kord, kui see vajalikuks osutub. raportis tuuakse välja ka Euroopa Liidu ühinemise temaatika Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga. see on Euroopa Komisjoni jaoks prioriteetne teema, läbirääkimised edenevad tublisti, need toimuvad kiiresti ja konstruktiivselt ja kui kõik sujub hästi, nii praegu paistab, siis ma tahan, et meil õnnestub kokku leppida lõplikult juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel, mis tähendab seda, et asjad tõesti edenevad kiiresti ja hästi. ma jagan täielikult neid eesmärke, et tuleb tagada sujuv koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega me teeme seda tavapäraselt igapäevases tegevuses. lihtsalt teile üks näide. komisjon juba tugineb laste õiguste ÜRO konventsioonile, kui valmistab ette uusi ettepanekuid, mis puudutavad lapsi. me arutame hiljem ka puuetega inimeste problemaatikat. tähtis on, et kõike seda kohaldataks liikmesriikides ja ÜRO-s, mis on kirjas vabandust, Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Liidus, mis on kirjas ÜRO konventsioonides. raportöör rääkis siin ka Euroopa põhiõiguste agentuurist, ametist. tähtis on, et meie käsutuseks oleks usaldusväärsed andmed olukorra kohta kahekümne seitsmes liikmesriigis nendes valdkondades, kus Euroopa Liit saab midagi ära teha ning tähtis on tegutseda mitte teoreetiliselt, vaid väga praktiliselt. ma olen palunud, et amet annaks oma panuse Roomide rakkerühma töösse ning Euroopa Komisjon ka selle poolt, et laiendada Põhiõiguste Ameti mandaati, et ta saaks anda oma panuse ka õigusalases koostöös kriminaalõiguse vallas ja ka politsei koostöös aga et see kõik võimalikuks saaks, on Euroopa Komisjon just teisel detsembril äsja vastu võtnud ettepaneku, millega tehakse ettepanek muuta mitmeaastast raamistikku, kus on välja toodud need temaatilised valdkonnad, kus Põhiõiguste Amet saaks töötada ja veel mõned uued asjad, mis on täiesti kooskõlas raportööri välja pakutuga, nimelt see hoog, mille on Lissaboni leping loonud, seda hoogu tuleb üleval hoida ja kevadel kaks tuhat üksteist esitab Euroopa Komisjon oma esimese aastaaruande, kus käsitletakse põhiõiguste harta ellurakendamist. ning selline aruanne tuleb välja edaspidi kord aastas kevadeti. ja ma usun, et see on tähtis ka parlamendile, tähtis on äh, ka oma sõna öelda ning arendada tõelist mõttevahetust selle üle, kuidas põhiõiguste hartat praktikas rakendatakse. ning loomulikult me valmistume mm, kõigepealt koostama oma esimest harta elurakendamise aruannet kevadel kaks tuhat üksteist ning erilist tähelepanu äh, juhitakse seal ka Euroopa Parlamendi tegevusele põhiõiguste vallas. nii ei toimu meil ainult mõttevahetus inimõiguste üle väljaspool Euroopa Liitu, vaid tähtis on, et kord aastas me arutaksime põhiõiguste järgimist erinevates liikmesriikides Euroopa Liidu sees. ning vaatame ka, kuidas Euroopa institutsioonid oma tööd teevad. suur tänu, proua volinik ja alustame nüüd arutelu. kõigepealt fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt saab sõna härra Simon Busutil pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle raporti eest ja samuti kogu selle tähelepanu eest, mis ta siia sellele olulisele küsimusele on pööranud Euroopa Liidus inimõiguste rakendamine ning inimõiguste konventsiooni ülevõtmine on väga olulise tähtsusega projekt käesoleval aastal. ma tahaksin rääkida sellest, kui tähtis on pidada inimõigusi põhiõigusteks, sellepärast et mõnikord ei tõlgendata põhiõigusi samamoodi, nagu tõlgendatakse inim-, inimõigusi. inimõigused ei tähenda mitte seda, et me tohime lähimuspõhimõtet ignoreerida ja mitte pöörata tähelepanu erinevates riik-, liikmesriikides kehtivatele erinevatele väärtustele. paraku mõnikord kasutatakse põhiõigusi ära just nimelt selleks. Euroopa Liit peaks lubama liikmesriikidel ise otsustada oma mm, eetiliste küsimuste üle, näiteks nagu abort ja eutanaasia. peaksime ka väga tähelepanelikud olema selleks, et, et tagada põhiõigustele nende tähtsuse andmine ja samas ei tohi liigset tähelepanu pöörata õigustele, mis tegelikult ei ole põhiõigused. siin ma räägin näiteks õigustest rändega seonduvalt, need on väga tähtsad õigused, aga mitte alati põhiõigused. samuti peaksime pöörama tähelepanu turvalisusele, mõistlikust seisukohast lähtudes ning samuti andmete kaitsmisele. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et meil on tarvis põhiõigusi, aga samal ajal peavad nad olema reaalsed, aitäh! suur tänu, härra Pusutil! ma palun, et kolleegid kõneajast kinni peaksid ning annan nüüd sõna proua Monika Benovale sotsiaaldemokraatide frak- suur tänu, proua volinik, kolleegid, ka mina tahaksin tänada proua raportööri, proua Kalli, sest ma tõesti arvan, et ta on suurepäraselt hakkama saanud selle raportiga. see oli väga oluline, et me selle raporti praegu äh, praegu esitaksime ning ta on väga hästi paika pannud erinevate institutsioonide positsioonid uues inimõiguste struktuuris. minu arvates on siin oluliselt kolm valdkonda. esiteks on Euroopa Liidu jaoks oluline mitte kaitsta ainult oma kodanike või Euroopa Liidu territooriumil elavate inimeste õigusi, vaid Euroopa Liit peab selles valdkonnas olema juhiks ja eeskujuks kogu maailmas. ning ma arvan, et võtmerolli täidab siin uus Euroopa Liidu välisteenistus ning seetõttu ma pöörduksin komisjoni poole ettepanekuga, et kui nad loovad, et nad looksid uusi teenistusi selle uue diplomaatilise teenistuse raames, mille eesmärgiks oleks edendada inimõigusi. teiseks, ma usun, et demokraatia ja inimõigused Lissaboni lepingu kohaselt on saanud täiesti uue mõõtme, sellepärast et Euroopa Liidu kodanikel on uued võimalused käivitada kodanikualgatus, nad saavad seda kasutada ja nad võiksid seda teha. kolmandaks tahaksin öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et raportis pöördutakse liikmesriikide poole ettepanekuga suurendada oma pingutusi selles vallas, et kodanikud oma õigusi rohkem kasutaksid. ma tänan raportööri selle eest, et on äärmiselt koostööaldis ja samuti selle eest, et raport viitab vajadusele võidelda vaesuse vastu ning samuti kaitsta inimeste põhiõigusi, seda toetab meie fraktsioon. suur tänu, proua Benova ning nüüd ma annan proua Renate Weberile kaheks minutiks sõna. liberaaldemokraatide fraktsioonist on proua Weber. suur tänu. kõnelejal ei ole mikrofoni kallid kolleegid, homme pärast lõunat saame me avaldada oma arvamust maailma inimõiguste olukorra kohta, aga praegusel hetkel pöörame tähelepanu inimõigustele Euroopa Liidus. niisiis, kõigepealt Euroopa Liit ja siis ülejäänud maailm. see on minu arvates õige järjekord, sellepärast et enne kui me hakkame teisi kritiseerima, peaksime oma majas korra majja lööma ja kui me tahame, et meid tõsiselt võetaks, siis me ei tohiks jätta tähelepanuta äh, rikkumisi meie oma hoovil nii-öelda. see resolutsioon, millest ma sooviksin tänada ja õnnitleda proua Kalli, pöörab tähelepanu sellele, missugune on Euroopa Liidu poliitika inimõiguste kaitsel pärast Lissaboni leppe jõustumist. ning seal ei räägita mitte ainult sellest, kes mille eest vastutab, aga ka nendest teemadest, mis peaksid olema meie tähelepanu keskpunktis tulevikus tahan rõhutada ainult kahte aspekti. esiteks oli mul väga hea meel, et libekomisjonis toetati seda mehhanismi, mille abil riiklikuid riiklikuid lähenemisi ja poliitikaid on võimalik külmutada Euroopa Komisjoni poolt, kuniks komisjon on võtnud ametliku seisukoha, kas alustada rikkumismenetlust või mitte. ma usun, et niisugune mehhanism annab kindlasti lisandväärtust põhiõiguste kaitsepoliitikale Euroopa Liidus ning seetõttu ma loodan, et see mehhanism leiab ka toetust, kui me hakkame homme selle raporti osas hääletama. teine aspekt puudutab meie parlamendi kohustust ja õigust analüüsida inimõiguste olukorda liikmesriikides ja väljendada kriitiliselt oma seisukohti, vajaduse korral osutades konkreetselt rikkujatele aitäh. suur tänu, proua Weber ning nüüd on ühe pooleteiseks minutiks sõna proua Helen Flotrel monsieur le président c'est un très bon euh, rapport le premier post lisbonne. je voudrais en remercier d'abord euh, sa euh, rapporteure mme gl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 <coughs> suur tänu! ka mina tahaksin tänada raportööri eh, selle eest et ta on teinud suurepärast tööd samuti tahaksin tänada variraportööre see raport juhib tähelepanu kõikidele kõikidele lissaboni leppe vastuvõtmise positiivsetele punktidele, juhul kui need ellu rakendatakse, sellepärast et põhiõiguste kaitse on Euroopa Liidu tuleviku jaoks üks väga olulise tähtsusega küsimus. me ei tohiks piirduda sõnadega, põhiõiguste harta ning Euroopa Liidu poolne kinnipidamine sellest on oluline ning võimaldab ka Euroopa Liidul ning Euroopa Liidu liikmetel astuda uus samm Euroopa inimõiguste kaitsmise kohas koh, osas öeldakse, et põhiõigused on meie tähelepanu keskpunktis kogu aeg, aga väga sageli paljud inimesed, kes kaitsevad inimõigusi, on tegelikult nähtamatud. samuti ei ole me täpselt kursis kõikide konventsioonidega oluline on juhtida tähelepanu et erinevates inimõiguse kaitseseadustes ja konventsioonides tegelikult räägitakse ühtedest ja samadest õigustest inimõigustel ei ole mingisugust hierarhiat üleüldised õigused tähendavad seda et need kehtivad kõikide kohta võrdselt ükskõik mis ra- missugusest rahvusest kust riigist inimene pärit on või nii edasi me teame et inimese õigus haridusele õigus elada perekonnas ja nii edasi neid rikutakse korrapäraselt ja peaaegu kõikides liikmesriikides roomide olukord oli täiesti suurepäraseks näiteks selle kohta nii et tõepoolest komisjon peab otsustama millal alustada rikkumismenetlusi ja ta peab alust- alustama rikkumismenetlusi täpselt samasugustel alustel kui ta alustab kuidas ta neid alustab majanduslikes küsimustes inimõigused peavad olema ka kõikides meie partnerluslepingutes me peame pöörama inimõigustele täpselt sama suurt tähelepanu kui majanduslikele või diplomaatilistele. kui olukord ei ole sugugi niisugune Tuneesias, Liibüas, Kolumbias, ma ei hakka teisi liike, riike ette lugema, nii et tegu on äärmiselt suure väljakutsega, kui me soovime, et Euroopa Liidul oleks ka tulevikus usaldusväärsus ülemaailmsel tasandil. E suur tänu proua Verja ja nüüd proua Ver-, Morvai. köszönöm szépen magyarként és női politik-. aitäh! kuivõrd olen ungarlane ja naispoliitik, olen uhke selle üle, et Ungari esindaja, naisterahvas Kinga Kaal on suure töö tulemusena koostanud selle raporti, mis puudutab inimõiguste realiseerimist. see on olnud väga suur töö ning see on nüüd esitatud Euroopa Liidule, ma tahan teda tänada selle eest, kuid sellest hoolimata puudub siin see, et rõhutataks põhilisi äh, äh, rahvuslikke õigusi. meil Ungaris on, me oleme väga heas olukorras, et rõhutamaks seda, et Euroopa Liit ei peaks Äh, rääkima ainult vähemuste õigusest, me peame rääkima sõnavabadusest, äh, kogunemisvabadusest, näiteks Ungari olukord äh, kaks tuhat kaks, kaks tuhat kümme, sellest rääkides ähm, hiljutine, hiljuti kiideti heaks Ungari parlamendis ähm, raport, kus kus oli selge märk sellest, et kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat kümme on Ungari sotsialistlik valitsus tegutsenud sellisel moel, et inimõigusi ei ole täidetud. Need on äh, maha surutud ja kui nüüd see Ungari raport avaldatakse, siis tuleb arutada seda ka sellest seisukohast, et see, mis toimub inimõiguste vallas, siin peavad toimuma ka muutused. Need kuritarvitamised, mis toimusid aastal kaks tuhat kuus Ungaris, see tuleb äh, rahva silma alla tuua ja seetõttu on äh, libe aseesimees äh, oli tol hetkel valitsusega seotud, tema oli seotud nende inimõiguste rikkumistega. ma tõesti palun teil kõigil jääda ettenähtud kõneaja juurde, sest vastasel korral me nüüd aga jätkame teiste kõnelejatega, härra Salvatore Jakolina, suur aitäh! aitäh! mina pooldan seda raportit, mis väga ilusti on äh, raportööri poolt, Kingakalli poolt äh, kogu kirjutatud, me räägime raportist, mis puudutab inimõigu-, põhiõiguste rakendamist ja sellest teemast äh, rääkides tahan mainida paari pihi- äh,, asja lühidalt inimõiguste põhiharta kohta see on Lissaboni järgses sead-, õiguslikus raamistikus juba olemas, me räägime sellest, inimesed liiguvad ühiste põhiväärtuste poole, meil peavad olema meetmed, et saavutada tegelikke tulemusi. meil on siin Lissaboni leping, Stockholmi agenda, terve hulk põhimõtteid nagu solidaarsus, integratsioon ühiskonda, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga võitlemine ning subsidiaarsuse põhi, subsidiaarsuse põhimõtte austamine, mis loomulikult äh, peavad soodustama, et in-, seda, et inimesed saaksid neid õigusi ka nautida. ja mingil ajahetkel tuleb koostada uus pakett, mis puudutab kodanike uusi õigusi, me peame tagama seda, et meil on kaasaegne õiguslike standardite raamistik, mis oleks taustaks sellele, et äh, oleks võimalik säilitada inimväärikus. ehk äh, järelevalvekohustus, sanktsioonide kehtestamise võimalus, seda tuleb põhjalikult arutada, me tahame hoolitseda selle eest, et ei toimuks diskrimineerimist indiviidide suhtes ja see on see, äh, mida tuleb kasutada mõõdikuna. Michael Cashman peale Lissaboni ei ole meil eriti millegi üle enam uhke olla. Euroopas võib äh, inimest diskrimineerida, kui ta on näine, naine. naine ei tohi valida, mida oma kehaga teha. meid diskrimineeritakse vanuse, puuete äh,, uskumuste, usu kaupade ja teenuste pakkumisel ei ole mitte mingisugust äh, realisatsiooni, kui te olete samasooline paar, siis liikmesmaa võib teid diskrimineerida, subsidiaarsuse põhimõtet eh, kilbile tuues. selle alusel võib soodustada ebavõrdsust. meil on kahe kiirusega Euroopa, kus ühes, ühed on võrdsed ja teised, teised aga mitte. me istume aga rahulikult ja ei tee mitte midagi, me näeme, kuidas tõuseb rassism, ksenofoobia, transfoobia, homofoobia ja vaadake, mis toimub äh, mustastega, kas me ei ole siis teisest maailmasõjast mitte midagi õppinud, kas me pole mitte midagi kolmekümnendatel, kolmekümnendatest aastatest õppinud, kus me vaatasime teisele poole ja ei teinud midagi, sest need olid teistsugused inimesed kui meie, meile, kas me ei näe, kuidas religiooni kasutatakse kus meil kasutatakse religiooni selleks, et kasutada äh, äh, lesbilisi, geisid ja transvestiite ahistada meil ei ole mitte millegi üle äh, uhke olla inimeste põhiõiguste kaitse vallas. aitäh, härra Cashman. ja nüüd üheks minutiks härra Van der Stöp. suur aitäh, härra president. on väga selge, et Lissaboni leping äh, paneb inimõigused ja põhiõigused täiesti uude valgusesse. kõigepealt Euroopa Liidus on meil olukord, kus meil on konkureerivad äh, õiguslikud olukorrad, kui asi puudutab äh, inimõigusi ja usun ja minu arvates oleme jõudnud õiguslikus mõttes täiesti miiniväljale. kõigepealt, ülimuslik on Euroopa õigus ja sinna on konkreetsed küsimused, mis puudutavad äh, kohtuotsust, mille tegi novembris Euroopa Kohus C üheksakümmend kolm null üheksa, eraelu äh, puutumatuse õigus äh, versus äh, õigus olla informeeritud, eraelu puutumatus on ülemuslikum kui läbipaistvuse õigus ja ma väga tahaksin teada, mida volinik sellest konkreetsest otsusest arvab ja kas see ei mõjuta edaspidist Euroopa seadusandlust aitäh, härra Vandašep, järgmine kõneleja, poolteist minutit, Milan Zver. lugupeetud eesistuja eh,, esimees, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri väga hea raporti eest. on tõsi, et Euroopa Liidus on meil täiesti uus olukord põhiõiguste vallas. laiendame oma vabaduste ala ja see on väga hea, me räägime isegi juba kolmandast põlvkonnast äh, inimõiguste vallas, samas inimõiguste kaitse sisaldab endas ka ebaõiguse korrigeerimist, sellise ebaõiguse korrigeerimist, mis toimus minevikus. me räägime õiguste uuest põlvkonnast, kuid unustame ära asjad nagu näiteks äh, vara tagasiandmine, mis konfiskeeriti eel, eelmiste režiimide ajal või nende äh, inimeste korralik matmine, kes julmalt tapeti neljakümnendatel aastatel paljudes-paljudes eh, kohtades Ida- ja Kesk-Euroopas. me oleme põlvkond, kes võtab vastu poliitilisi eh, otsuseid, praegusel ajahetkel on meie vastus korrigeerida ka mineviku ebaõiglus. ainult siis, kui me oleme selle ära teinud, on meil südametunnistus puhas selleks, et rääkida kolmandast äh, uutest inimõiguste põlvkonnast, aitäh! suur aitäh, kolleeg Sver! järgmine, Kinga Könš, üks minut. lugupeetud president, volinik, Lissaboni lepingu äh, kohaselt on inimõiguste äh, hartast äh, kohustuslik dokument ja me võime nüüd tegutseda koos kriisiga seoses on osad liikmesmaad hakanud demo- äh,, piirama demokraatlikke õigusi, nagu näiteks streigiõigust äh,, tööturu osapoolte läbirääkimisvõimalusi ja ka on äh, kannatada saanud demokraatliku riigi alused. komisjon Äh, räägib sellest, et see põhiõigus on asi, mida tuleb kaits-, äh, kaitsta. volinik, ma palun, et te jätkavalt, jätkuvalt pööraksite tä tähelepanu sellele, et põhiõigused ei jääks vaid sõnaks, vaid äh, et nendega tegeldakse vaid ainult kuni liitumiseni, peale seda unustatakse kõik. aitäh, proua Kants ja järgmisena Monika Lu-, äh, Luisa Makovei. pentru raport kõigepealt õnnitlen Kingal, Kingat tema raporti eest. meil on tänaseks väärtuste ja põhimõtete liit, mida kajastab keeruline inimõiguste kaitsesüsteem. seda kõige paremini võtab kokku inimõiguste põhiharta, see on kõige kodifitseeritum dokument, liikmesmaad peavad selle harda rakendama, seda täitma, kui nad Euroopa Liidu seadusandlust rakendavad harta sätted on vahetult kohaldatavad äh, siseriiklike võimude poolt, see on nüüd kõrgema äh, prioriteediga seadus. teiseks on meil Euroopa konventsioon ning äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika. Nema-, need tagavad indiviidide õigused Euroopa Liidul. Euroopa Liidu liitumine selle konventsiooniga tagaks Euroopa Inimõiguste konventsiooni täitmise koos Euroopa Liidu institutsioonidega või liikmesmaa äh, tegevuse suhtes, kes Euroopa Liidu seadusi rakendab. loomulikult me peame äh, Strasbourgi inimõiguste kohtu protseduure jälgima ja seda, millist mõju nad avaldavad laiemalt. kokkuvõttes on liikmesmaadel kohustus ja võimalus rakendada vahetult põhiõigustes ära toodud sätteid, rakendada neid siseriiklikult oma institutsioonide abil nii et meil on õiguslik institutsiooniline mehhanism olemas, kuid võtmesõnaks on kiire ja tõhus rakendamine ohvrite suhtes. teiseks võtmesõnaks koordineerimine institutsioonide vahel. aitäh, kolleeg, järgmine kõneleja. Äh, Joanna Senišin, üks minut. härra president, proua volinik, kallid kolleegid põhiõiguste harta ähm, liitmine Euroopa Liidu põhihardasse ei laienda tegelikult mitte mingeid õigusi, sest see on osa meie ähm, põhilistest väärtustest, seetõttu kutsun üles Poola võime ähm, rakendama seda, sest äh, selle eest kõrvalejäämisel pole mitte mingisuguseid põhjendusi, see on vaid poliitiline otsus, mis kahjustab meie kodanik. harta vastuvõtmine on eriti oluline arvestades seda, et Poola on saamas Euroopa Liidu ees, eesistujaks. kõikidel eurooplastel peavad olema samasugused õigused, sõltumata sellest, kus riigis nad elavad. kahjuks poli-, Poolas seda alati ei mõisteta, isegi mitte eh, Poola riigikohtu poolt. eriline probleem on naiste diskrimineerimine, kes on eriti haavatav vähemus, nii sest, siis peaksime rakendama Euroopa Liidu õigusi, mis puudutavad vägivalda naiste vastu ning siin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 rõhutamata mingisuguseid, äh, ühtegi neist rohkem kui teisi. minu arvates on eriti kena see, et me räägime kel-, äh, sellest, et inimesi ei tohi jätta kõrvale ning äh, võrdõiguslikkus on ülioluline. siin me räägime põhiõiguste hartast. minu sõnavõtuga seondub just see, ehk siis põhiõiguste harta rakendumine see õnnestub ainult siis, kui Euroopa ühiskond tunnistab seda, et kõik inimesed on võrdsed oma õiguste poolest. sellele lisaks tuleb ka kõiki kohelda võrdselt. kui keegi on halvemas positsioonis, ilma selleta, et ta oleks ise seda põhjustanud, siis seda inimest tuleb aidata teha seda õigesti, nii et temast tuleks võrdne, võrdõiguslik inimene, kodanik. see tee on raske ja selle äh, saavuta-, äh, selle käimiseks on vaja palju äh, kannatlikku tööd. kingakaali ähm, raport on hästi oluline etapp sellel teel. ma tahan tänada teda selle eest, et ta nii olulise üritusega on hakkama saanud, aitäh! suur aitäh, härra Koš ja nüüd kuuleme vaba mikrofoni kõnelejaid ja meil on üksteist sõnavõttu. ajaliste piirangute tõttu ei ma, ei saa ma sõna anda kõigile üheteistkümnele sõnatahtjale, ma vabandan, kuus on loodetavasti neid, keda me jõuame ära kuulata ja jään äh, selle järjekorra juurde, milles inimesed on oma soovi esitanud ja püüan siin ka tagada tasakaalu äh, saali erinevate osade vahel. niisiis, äh, esimene kõneleja, üks minut. suur aitäh. Äh, härra president, proua volinik, ma tahan viidata ühele ohule. koos erinevate diskrimineerimise vastu võitlemise vormide paljususe tõttu võib tekkida diskrimineerimine. toimus koosolek möödunud aasta äh,, möödunud nädalal Viinis. kui see saab ideoloogiaks, see on täielik paradoks, siis diskrimineeritakse inimesi selle alusel, me näeme, kuidas see mittediskrimineerimise mõiste on muutumas. kui on üks pingutus, millele peaksime keskenduma, siis selleks peaks olema tulla tagasi sõna diskrimineerimine äh, mõtte juurde. ka põhiõiguste äh, amet peaks sellega väga tõsiselt tegelema, see on eluliselt tähtis institutsioonide jaoks, vastasel korral on see vaid finantsiline koormus mitte vaid Euroopa voli- äh,, äh Komisjonile, vaid kaudselt ka kogu Euroopa Liidule. suur aitäh ja äh, Shabbat ugyanakkor... see on minu ähm, härra Tabatš äh, ähm, on teinud väga palju tööd selle, ähm, võib siiski, äh, võib öelda, et ta on tehtud väga palju tööd, aga kui see ei realiseeru, siis ei ole seal mitte mingit mõtet olnud, minu arvates komisjonil ei ole poliitilist tahet tegeleda õiguslike repressioonidega liikmesmaade vastu, ma väga toetan proua Redingit, ta on väga palju äh, julgem kui kõik komisjoni meesliikmed, tema julges juba, äh, juba president Sarkozy vastu samme astuda. nüüd on meie ees väga suured väljakutsed, sellepärast et Ungari, kellest tule-, saab järgmine eesistujariik, ei võimalda põhiõiguste rakendamist. ei meedias, ei suudeta tagada taga ka Äh, eraomandi kaitset, sest kolmelt miljonilt inimeselt on ära võetud äh, pensionisäästud. ehk see valitsus on rikkunud ähm, põhiõigusi. proua Reding, te peaksite tegutsema, et Euroopa Kohtus sellega tegeldaks. aitäh, kolleeg Alfano, palun. kui me räägime Euroopa inimõiguste hartast ja põhiõiguste hartast ning Euroopa Liidu lepingu kuuendast artiklist, siis on õige, et meil on olemas inimõigusi ja põhiõigusi rikutakse iga päev liikmesmaades, minu riigis on meil valitsus, kus rikutakse ajakirjandusvabadust ja igasuguseid inimesi lubatakse teha avaldusi, mis ei ole tõsi, kasutatakse riigisaladuse katet selleks, et mm, katta igasuguseid ebaausaid äh, tegevusi, maksurikkumisi, kõike muid. ja ma väga loodan, et libe liikmed kiidavad selle äh, minu ettepaneku heaks, siin rikutaksegi inimõigusi, me peaksime külmustama sead-, siseriiklikud seadused, mis rikuvad inimõigusi ja põhiõigusi, Euroopa Liit peab äh, andma oma õnnet, äh, oma õnnistuse, enne kui see siseriiklik seadus äh, üldse päevavalgust näeb. inimõiguste rikkumine meie riigis, see tuleb e-, edastada Euroopa Inimõiguste Kohtule, Euroopa Kohtule, me peame tagama seksuaalvähemuste ja immigrantide õigused ja meie fraktsioon on kindlasti selle raporti poolt. aitäh, kolleeg Figuereid! ma tänan, härra president. nagu me teame, endiselt on väga palju diskrimineerimist Euroopa Liidu liikmesriikides ja sellised õigusrikkumised puudutavad erinevaid elakonnarühmasid, erinevaid kultuurilisi vähemusi ja me ei tohi samas unustada ühte diskrimineerimise üldist vormi, nimelt naiste diskrimineerimine. naisi diskrimineeritakse jätkuvalt seda igapäevaelu erinevates valdkondades. erinevates liikmesriikides on muidugi olukord erinev, töötavad naised eh, endiselt omavad probleeme pääsuga tööturule, naistel on probleeme edutamisega, nad ei saa karjääri teha nii hästi kui mehed ning naised on endiselt eh, diskrimineerimise ohvrid, seda sellega, et neile makstakse vähem sama töö eest kui meestele, seda me näeme kõikjal Euroopa Liidu tööturul kaheksateist protsenti on praegu palgaerinevus meeste ja naiste vahel Euroopa Liidus. on vaja kohe meetmeid rakendada, et selle diskrimineerimine lõpetada. ma tänan. Franz Obermeier on järgmine. ma tänan, härra president see, et Euroopa Liit on nüüd ühinemas inimõiguste ja vabaduste kaitsekonventsiooniga, võib kaasa tuua selle, et Euroopa Inimõiguste Kohus hakkab tegelikult omama ülemuslikku jõudu Euroopa Kohtu üle. tähtis on, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused oleks alati objektiivsed. aga on eh, kõhklusi, kas ikka nii on, kui tegemist on asüülijuhtumitega hetkel Euroopa Inimõiguste Kohus üritab öelda, et Kreeka on ohutu riik ning me teame ka, et risti eh, on üritatud mõnel pool keelustada, aga see on ju meie üks põhiväärtusi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 selle vastu tuleb tingimata võidelda. meid ei ühinda vaid ühine majandus. Kingakaali raportis mainitakse kõige olulisemad asjad, mida tuleks teha. nii, et põhiõigusi saaks toetada, me vajame toimivat seadusandlikku süsteemi ja ei tohi olla olukorda, kus riiklik õigus jääb kasutamata, seda ei realiseeritakse talle antakse õigus ka Euroopa tasandil ja ma olen täiesti nõus komisjoni mõtetega selle suhtes, et alati tuleks, kui, et alati, kui on vaja, siis rikkumismenetlus ka käivitatakse, eriti olukorras, kus põhiõigused on kaitsmata. kui hakkame tegutsema, siis see on tulemusrikas, me peame kaitsma puuetega inimesi, tuleb äh, vältida inimeste tõrjutust ja tuleb kaitsta ka vähemuskeeli, aitäh! suur tänu! proua Vinkivtšiuta, järgmine. klausimus Putina spręsti tiek Euroopa Sąjungos lygmenių. ma tänan, inimõiguste küsimus on midagi, mida me peame käsitlema nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi aga Euroopa Liidu tasandil on tähtis, et meil oleks olemas strateegia, millega kaitsta lapsi ja lapse õigusi ka. sest paraku rahvusvahelisel tasandil on see puudu. meil peavad olema meetmed selleks, et kaitsta lapsi seksuaalse väärkohtlemise vastu. see on väga terav probleem. teine probleem on puuetega inimesed, kes tihtipeale on samuti diskrimineerimise ohvrid. nii et tähtis on, et meil oleksid strateegiad, et nende rühmade õigusi kaitsta. naiste ja laste olukord on tihtipeale halb. ja tähtis on võidelda nendevastase vägivalla vastu. ja nüüd ma annan sõna volinik Redingile. ma tänan president, ma tahan väljendada tänu raportöörile ja kõigile komisjoni liikmetele, kes on selle teemaga töötanud. ma tahan väljendada ka tänu kõigile saadikutele, kes täna hommikul siin sõna võtsid. see näitab, et põhiõigused on keskse tähtsusega ja ma toetan kahel käel seda, mida paljud saadikud siin ütlesid. tõepoolest, on tulnud aeg, et me tegeleme põhiõigustega ka Euroopa Liidu sees selleks, et me oleksime usutavad ja et meid võetaks tõsiselt, kui me räägime inimõigustest väljaspool Euroopa Liidu piire tulevikus me seisame hea selle eest, et meid võetaks tõsiselt. nii et üks kord aastas komisjon koostab aastaaruande selle kohta, kuidas põhiõiguste hartat on ellu viidud. me analüüsime olukorda ning loomulikult me võtame arvesse kõik selle, mida me teame diskrimineerimise kohta erinevates valdkondades. sellega meil avaneb võimalus Äh, juhtida tähelepanu sellele, mis on valesti ja mis tuleb parandada. aga kuidas parandada, kuidas seda teha? siin räägiti äh, külmutamise mehhanismist, raportöör on ka sellest rääkinud oma raportis, et on vaja sekkuda äh, ja sekkuda nendesse sammude, mis on liikmesriigi tasandil tehtud, see aeg, kui juba rikkumine toimub samal ajal. ma olen rääkinud oma ekspertidega sellest ja selliste mehhanismide institutsionaalsed aspektid on ülimalt keerulised hetkel, aga loomulikult meil on vaja seda põhjalikult edasi analüüsida. hetkel aga näib mulle küll, et meil puudub õiguslik alus selleks, et niimoodi sekkuda ja meil on vaja muuta selleks lausa aluslepingut, et me saaksime sellise preventsiooni ärahoidmismehhanismi käivitada. idee iseenesest on huvipakkuv, nii et me äh, analüüsime seda edasi, millist mehhanismi saaks kasutada nii, et me ei peaks aluslepingut muutma, siis sellisel juhul me saame kiiresti edasi liikuda aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu veel ühele valdkonnale. nimelt, tihti tehakse järgmine viga. põhiõiguste hartat ei saa absoluutselt kohaldada, absoluutsetes mõistetes kohaldada, seda on võimalik kohaldada vaid niivõrd, kuivõrd Euroopa Liidu liikmesriikud kohaldavad Euroopa Liidu sätteid, kui on olemas mingi Euroopa Liidu direktiiv, mis on kokku lepitud parlamendi ja nõukogu vahel ja pärast seda see direktiiv on üle võetud. liikme Euroopa õigusesse, siis harta kohaldub, aga harta ei kohaldu absoluutselt iga kord. muudel juhtudel on hoopis liikmesriikide kohtud need, kes peavad sekkuma. kui Euroopa Liidust saab Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse konventsiooni liige, siis tekib veel täiendav mõõde, mis meil tuleb ellu viia. nüüd peale konkreetsete küsimuste, millele siin täna tähelepanu juhiti, tahaksin ma ka eraldi nende küsimuste juurde veel tagasi tulla ja otse vastata saadikutele, kes need küsimused esitasid, aga on üks fundamentaalse iseloomuga küsimus, millest ma tahaksin veel rääkida. liikmesriigid, valitsused, välismaailm ei ole veel mõistnud seda, kuivõrd tähtis on põhiõiguste harta mis tähendab seda, et me peame teavitama sellest, saatma selle sõnumi, et meil on väärtuste, õiguste kultuur, mis kehtib kogu Euroopa Liidus ja kui siis äh, luuakse õigusakte ja neid ellu rakendatakse, siis ei pea inimesed enam küsima, kas nad ikka, need aktid on kooskõlas meie põhiõiguste ja põhivabadustega, nad peavad seda automaatselt juba olema nii et iga kord, kui me kaalume mõnda uut õigusakti, siis me alati esitame omale ka küsimuse, millised on meie eesmärgid ja kas need eesmärgid on kooskõlas põhiõigusega, põhiõigustega, eh, mis me oleme kehtestanud. mina arvan, et nii on kõige õigem viis, kuidas me oma eesmärke peaksime taotlema. täna langetab Euroopa Komisjon otsuse, et kaotada eksekvatuurmenetlus. nimelt on tehtud ettepanek, et need otsused, mis langetatakse ühes Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus, saavad, kohalduvad ka automaatselt teistes Euroopa Liidu liikmesriikides et selleks ei ole vaja kohaldada eksekvatuurmenetlust ehk siis välisriigi kohtuotsuse täitmise menetlust. see on meie uus määruse ettepanek ning tõesti see seondub otseselt eh, põhiõigustega, me ei ole majandusanalüüsi veel läbi viinud, me oleme lihtsalt hinnanud, milline mõju on turgudele sellel meie ettepanekul ning milline mõju on sellel meie laiematele väärtustele, nii et tasapisi sammhaaval me oleme sellise uue tee jalge alla võtnud ning komisjon, nõukogu ja parlament loodetavasti suudavad hea seista ka selle eest, et põhiõiguste harta täitmise aastaaruanne eh, muutub nii-öelda tõehetkeks. Eh, kui me selle aruande Euroopa Komisjoniga esitame, siis see aruanne on sündinud eh, te koostöös teiega, teie olete seda kas kritineerinud negatiivselt või oma positiivse panuse andnud sellesse aruandesse. sellega me näitame äh, välismaailmale, meie valijatele, et põhiõiguste harta tõesti on elav dokument, see ei ole mingi kuiv paber, sest äh, kui ta ei oleks elav dokument, siis on selge see, et saadikud mõista, ei mõistaks seda dokumenti heaks. nii et ma loodan, et järgmistel aastatel mul õnnestub tasapisi oma eesmärgid täita. kevadel on meil siis see aruande esimest korda esitamisel ning ma loodan, et kogu protseduur muutub traditsiooniliseks, et mitte keegi tulevikus ei saa väita, et kolmandal päeval ja neljapäeval te käsitlete inimõigusi väljaspool Euroopa Liitu, aga samas omal teil korda majas Euroopa Liidu sees ei ole. ma tänan, volinik, ja nüüd saab sõna raportöör proua Kinga Kall. aitäh, komisjon, volinik, ma tänan kolleege kõigi nende toetavate avalduste eest, ma tahan eriti tänada äh, komisjoni esime-, äh, esindajat, seda hea selle hea koostöö vaimu eest, mis on olnud selle töö tegemise juures, vastuste ja sõnumite eest. ma olen eh, sel-, seda meelt, et variraportöör eh, tema arvamused on siin täiesti olemas ja me jõudsime sellise kompromissini, mida saab heaks kiita. ja seetõttu ei saa toetada neid täpsustusettepanekuid, mida on nüüd esitatud. minu arvates plenaar saab heaks kiita selle raporti homme pööran teie tähelepanu sellele, et põhiõiguste, põhiõigusi kaitst-, kaitstes ei tohi last koos pesuveega välja visata ning konkreetsed seigad ehk siis need ootused, millest siin on räägitud, neid tuleb konkretiseerida, viia täiesti praktilisele tasandile ja seetõttu on väga hea, et me räägime konkreetsetest asjadest üsna pea hakkame rääkima inimkaubanduse ohvritest, kuidas kaitsta lapsi, äh, Euroopa lähenemiskeeld, äh, mis äh, in, ähm, kodanikualgatuse heakskiitmine, me räägime uuest Euroopast ja see tähendab, et kodanikud võivad äh, käivitada seadusandliku protsessi. ja see, kui me homme räägime inimõigustest kogu maailmas, seegi on sümboolne. ja on väga tore, et Ungari eesistujamaana on neid prioriteete välja toonud ning rõhutab kodanike õigusi. tahan pöörata kolleegide tähelepanu sellele, et me ei tohi siin suhtuda erinevatesse aspektidesse erinevat moodi. nüüd pöördun ka Ungari sotsialistidest kolleegide poole, kes aastaid ja aastaid on inimõigusi rikkunud ja siin hakatakse ründama teisi, samal ajal kui peaksime tegelikult jõudma selleni, et inimõigused on kaitstud igal pool ja alati. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja homme kell kaksteist kolmkümmend äh, hääletame ja nüüd läheme oma nimekirjaga edasi. ja järgmisena, vabandust ma pean parandama vea,